aitäh, äh, proua Senra Rodriguez kuue nimel. suur aitäh, lugupeetud juhataja, põhimõtteliselt meie toetame vee taaskasutust, aga see ettepanek sisaldab mitmeid probleeme meie jaoks. tegemist on uue võimalusega voliniku sõnutsi aga vee taaskasutus läheb eraettevõtete kätesse, sellest tulenevalt nad seisavad enda huvide eest eelkõige. leiame, et seda valdkonda peaks haldama ikkagi äh, ja kogu veetsüklit ja tegelikult riik me ei tohiks kasutada kogu reovett ja selle ja ümbertöödatud reovett selleks, et niisutada meie põllumajanduskultuure. me peame vaatama, kuidas vältida äh, saastatust samuti peame vaatama, äh, mis, äh, milline olukord on meie maapiirkondades, kõik, mis maapinnale satub, lõpptulemusel satub ka meie toiduainetesse. suur aitäh roheliste nimel, härra Škrlelts gospođo predsjednice poštovani povjereniče vella suur aitäh volinik vella head kolleegid kõigepealt lubage mul tänada ka proua Bonafed tõesti väljapaistva raporti eest koos temaga õnnestus meil saavutada hea tasakaalustatud tulemus vee taaskasutus mõjutab meie keskkonda aga valekasutuse puhul võib äh, sattuda äh, raskustest äh, kogu veetsükli uuenemine. me näeme, et kliimal on üha suurem mõju meie keskkonnale. see mõjutab muidugi ka põllumajandustoodangut. aga põllumajandus, eriti just saartel, võiks kõige suuremat kasu saada vee taaskasutusest. seega me aga siin me peame silmas pidama ka põllumajandusmaa puhul äh, saastatusega kaasnevatest probleemidest nagu mikroplast ja muu, äh, mida võib reovest leida. suur aitäh, EFTD, üks minut. ENF-i nimel proua Melen, üks minut. suur aitäh tegemist on olulise raportiga sellepärast, et siin räägitakse veenabusest ning ressurssidest Euroopa Liidus, tegemist on väga murettekitava olukorraga, võttes arvesse kliima soojenemist, eriti puudutab see just lõunapoolseid territooriume, mis iga-aastaselt seisavad silmitsi veega varustatuduse äh, all, veestress on suur me maksame selle eest kõrget hinda, kui niisutussüsteemid enam ei ole piisavad. mina seega toetan igati heade tavade äh, levitamist ning äh, reovee taaskasutamist just niisutamise eesmärkidel. samas aga tuleb äh, väga kindlakäeliselt jälgida vee kvaliteeti, eriti mis puudutab mikrosaasteosakesi ning plasti. me peame ühest küljest kaitsma inimene loomatervist, teisalt keskkonda ja kolmandaks samuti tagama oma varustatuse veega. suur aitäh! E vabandust, proua Melan nüüd ähm, määruse ettepanek, mis puudutab reovee taaskasutust äh, tööstuslikust äh, põllumajandus- või äh, meie kodudest, on oluline kolmel põhjusel. esiteks tõeliseks äh, valeuudiseks äh, siin on see, et äh, kolmandik Euroopa Liidu territooriumist juba kannataks venapuuse all. ei, nii see ei ole, see ei põhine teaduslikel andmetel, vaid pigem sellele, et meil ei ole piisavaid taristuid, sellest tulenevalt toetame raporti projekti, millega tehakse uks lahti kogu äh, veeahela äh, ümbervaatamisele, selle säilitamisele ning selle taaskasutamisele. selle ettepanekuga oleks pidanud välja tuldama juba tükk aega tagasi. Äh, veenappus seega praegu põhjendatakse seda, et meil on üha vähem põllumehi, sellest tulenevalt äh, meie toidulaud muutub üha keemiliseks, sellega kaasnevad poliitilised äh, ja finantsilised äh, spekulatsioonid. CO2 on saanud alfaks ja omegaks igas ülemaailmastumise arutelus. kõnelejad tänati. härra Liis, poolteist minutit. lugupeetud kolleegid, täiesti põhjendatult on meil väga ranged reeglid joogiveele ja mulle tundub, et mitte igaks äh, veekasutuse juhtumiks ei ole meil vaja samu äh, rangeid äh, reegleid ja seetõttu on hea, et meil oleks siin erinevad võimalused, veenappus ei ole probleem mitte ainult Lõuna-Euroopas, ma olen ise pärit piirkonnast, kus on tavaliselt päris palju vihma, et kui, on isegi ütlemine minu piirkonda, et äh, kui äh, sa ei taha suveperioodil päikesepõletust saada, siis äh, sõida just sinna piirkonda. aga ka sel aastal oli niivõrd kuiv suvi, et veenappus jõudis ka meieni öeldakse ühelt poolt, et äh, veenappus ei ole meil probleemiks, meie jaoks see probleem ei ole, seetõttu pole ka reegleid vaja, kuid siiski me peame ju nõustuma sellega, et äh, kliima soojenemine on reaalsus ja ma leian, et äh, see tekst siin raportis äh, on täiesti põhjendatud, meie sooviksime Rahvapartei poolt, et oleks tegemist direktiiviga, mitte määrusega, et liikmesriikidel oleks enam paindlikkust, kuid ma arvan, et on väga hea, et taaskasutatakse vett näiteks kastmiseks, niisutamiseks ja et oleks erinevad reeglid joogiveele ja teisel eesmärgil kasutatavale veele ja Rahvapartei toetab seda teksti, aitäh! Mm, aitäh, nüüd üks minut proua Sarbu defitsitul de apă afectează unsprezece din populația europeană și suur tähtu, veenappus mõjutab ühteteist protsenti Euroopa elanikkonnast ja seitseteist protsenti Euroopa Liidu territooriumist. see on väga oluline teema, meil on vaja vett selleks, et toitu toota, selleks, et energiat toota ja nii edasi, selleks, et seda loodusvara kaitsta, on vaja leida sobivaid lahendusi kogu Euroopas, siin on välja pakutud äh, asula reovee ähm, käitlemise ja taaskasutamise põhimõtted selleks, et äh, seda ressurssi tõhusamalt ähm, kasutada, äh, kuid endiselt ei ole need juhised, mis siin, siin välja on toodud, piisavad. kahjuks komisjoni ettepanek räägib ainult ähm, vee taaskasutamisest põllumajanduses, kuid peaks rääkima ka ka käideldud vee taaskasutamisest, muidugi kinni pidades äh, kõige kõrgematest ähm, turvalisuse standarditest. et peaksime seda rääkima ka asula kontekstis. nüüd aga proua Eevi, palun kaks minutit. Grazie, president suur aitäh, Euroopa Liidu territoorium kannatab restressi all, see tuleneb kliimamuutustest ja inimtegevusest see on põhjustanud äh, Euroopa majandusele vähemalt kaheksa koma seitsme miljardi euro ulatuses tuhande üheksasaja kaheksakümnendast kuni kahe tuhande aastani on ligi kakskümmend protsenti meie elanikkonnast äh, kannatanud veepuuduse all ja me räägime saja miljardist eurost kahjust kokku. aga neid probleeme ei esine mitte ainult äh, kuival aastaajal ning Vahemere piirkonnas, vaid kliimamuutuste tagajärjel juhtub nüüd niimoodi, et ka Põhja-Euroopa äh, kannatab sellel üha enam. vesi on äh, meie ühine vara, väärtuslik vara ja sellest tulenevalt peaksime seda ka tõhusamalt äh, haldama. kokkuhoid siin on igal tasandil äärmiselt oluline, sellest tulenevalt ühtsed meetmed vee taaskasutamiseks ringmajanduse raames peavad saama positiivse vastuvõtte, käideldud taaskasutus on miski, on võimalus, mida me ei tohi raisku lasta. samuti on meil vaja miinimumnõudeid käideldud vee jaoks, selleks et tagada ohutu olukord, mitte ühtegi, mitte mingil juhul ei tohi tekkida ohtu ei meie muldadele ega kultuuridele, mikroplast ja muu saaste vajavad siin tõsist tähelepanu, me peame hindama olukorda ning jälgima vee kvaliteeti, mis lastakse meie jõgedesse, meie järvedesse ning samuti peame siin äh, määruses käsitletud äh, ähm, taaskasutatava äh, vee puhul seda kontrollima. lõpetuseks ohtlikud ähm, mürgised ained, mitte mingil juhul ei tohi need sattuda mm, taaskasutatavasse veete ega ohustada toiduainete läbi rahva tervist. tahaksin tänada ka variraportööre äärmiselt olulise raporti eest ja kaks sõna veel veetasa kasutamine jah, aga sellest ei tohi tekkida ohtu eh, rahva tervisele. suur aitäh, härra Lantšini. suur aitäh, me peame pingutama selle nimel, et tagada keskkonna ja eh, heaolu ja rahva tervis, eh, töötama puhtamama maailma nimel tulevaste põlvkondade jaoks. selleks on meil vaja pikas perspektiivis hästi läbimõeldud lahendusi kuid samas peame silmas pidama ka meie ettevõtete konkurentsivõimet. kolmandik Euroopa Liidu territooriumist kannatab sellest asjal. Eh, eh, vee taaskasutamine ei ole lahendus kõikidele probleemidele, aga on esimeseks sammuks ligi kuue koma kuue miljardi kuupkilomeetri osas aastas ja suudame seda tagada. Euroopa ja Itaalia põllumajanduse jaoks on vaja võtta meetmeid selleks, et tagada tulevikus ka kestlikkus, ilma et sellega kaasneksid tõsised kulud äh, põllumeeste jaoks me peame tagama siin, et kõikides riikides kehtiksid äh, ühtlased normid, äh, mis oleksid ühtlustatud Euroopa Liidu tasandil. me peame tagama kodanike äh, ohutuse ning tõhusa vee taaskasutuse. proua Delay, palun üks minut. aitäh, proua juhataja lugupeetud kolleegid, eriti just ringmajanduse kontekstis on see raport väga oluline ja tahaksin proua Bonafeed, raportööri tänada ta ja kõiki kolleege, kes sellega töötasid. Ehm, läbipaistvus toob endaga kaasa vastutuse ning ehm, tahaksin siin välja tuua ühe eriti olulise punkti, kui me räägime ehm, põllukultuuride kvaliteedist, siis seda ei tohiks kindlasti ohtu seada sellega, et eh, taaskasutatakse eh, reovett. kui kasutame asula reovett, siis eh, peaksime Ehm, tagama selle, et äh, kasutatakse optimaalse kvaliteediga seda vett, äh, selleks et mitte ohustada neid põllukultuure. ja äh, peaksime ehm, tagama ka selle, et tarbijad oleksid nõus reovee kasutamisega põllumajandussektoris, ehm, selleks peaksime me eelnevalt kõiki asjasse puutuvaid osapooli piisavalt informeerima, aitäh. nüüd aga läheme vaba mikrofoni vooru juurde ja annaksin äh, sõna härra Fajale, aga palun rääkige seekord äh, veidi aeglasemalt, et tõlgid jõuaksid teid tõlkida. alates äh, kahe tuhande kaheksandast aastast on Euroopa Parlament öelnud, et vajame selle, sellel teemal uusi lahendusi Eh, kui räägime ringmajandusest, eh, siis eh, tuleme ikka ja jälle vee kasutuse teema juurde tagasi. veeressursid on võtmetähtsusega ka komisjoni seisukohast. vee korduvkasutamine põllumajanduses peab inimeste ja loomatervishoidu silmas pidama, nii et vee taaskasutamine ei tohiks äh, viia pinnase saastumiseni või ei tohiks kuidagi keskkonda kahjustada, liigilist mitmekesisust kahjustada, nii et eh, siin peaksid olema kaasatud eh, kõik pädevad asutused ja ka lõppkasutajad peavad selle kõigega nõus olema. Eh, peaksime ka veepuhasteid ehm, taas kaasajastama, aitäh! aitäh, nüüd härra Marias ei, härra Kelly. nüüd, kui me räägime veest, siis vee, vesi langeb taevast alla, aurustub, kuid samas ei ole tegemist ammendamatu ressursiga on ka enda äh, koduriigist, kus on ometigi väga palju sademeid, äh, eelmisel aastal tuli veest puudu, Dublinis näiteks äh, viiskümmend protsenti meie torustikes liikuvast veest lekib, nii et ka see on teema, millega peaks tegelema. vee korduv kasutus on selles kontekstis oluline teema ja tahaksin Simona Mariana Tšüriki äh, viidet ringmajandusele. vee taaskasutus on samuti osa ringmajandusest ja selleks, et me seda nõuetekohaliselt äh, teeksime, peaksime laskma äh, reovett kasutada näiteks niisutamisel, põllumajanduses, nii et tegemist on väga hea äh, ettepanekuga ning nagu Peeter ütles, me toetame seda Rahvapartei poolt. aitäh, nüüd on vaba mikrofoni voor läbi, annaksin sõna volinik Vellale, palun. And... aitäh, proua juhataja, tahaksin veel kord tänada proua äh, Bonafed ning õnnitleda ta selle äh, raporti koostamise puhul ning äh, me tervitame neid ettepanekuid, mis siit kojast on tulnud sel teemal. katsume neid võimalikult äh, suures mahus äh, selles seadusandlikus protsessis arvesse võtta ja tahaksin veel paar märkust teha. esiteks, kui räägime saastunud pinnasest, siis meil on äh, nitraadi direktiiv, kus selle teemaga tegeletakse ning selle rakendamist jälg-, jälgime ka väga suure hoolega. ei ole kuidagi võimalik põhjendada seda, et äh, põllumajanduspraktikad äh, kahjustavad sedasama see ressurssi, millest äh, nad ähm, tegelikult sõltuvad. ja me ei tohiks kindlasti alahinnata selle veenappuse probleemi tõsidust mitte ainult Euroopa Liidus, vaid kogu planeedil ja seetõttu peame kindlasti tegutsema asuma ja seda niipea kui võimalik kui me räägime selle seadusandliku akti ulatusest eh, ja sellest, kas see peaks eh, hõlmama ka põllumajandust ja niisutust, eh, kogu vee korduvkasutus tegelikult on suuresti just põllumajandussektoris, seal kasutatakse, taaskasutataksegi vett kõige enam. ja sellel on väga suur potentsiaal ka Euroopa Liidus, kuid praegu seda ala kasutatakse. ja komisjon äh, sooviks äh, kasutada ka käideldud vett äh, teistel e-, eesmärkidel ja me ei tahaks välistada liikmesriikidele võimalust kasutada käideldud vett erinevatel eesmärkidel. ja me oleme veendunud, et on võimalik leida kokkulepe uute reeglite osas ning selle protsessiga võimalikult kiiresti lõpule jõuda. see uus instrument äh, kindlasti äh, aitab äh, vee korduvkasutust suurendada ning panustab sellesse, et enam ähm, seda vee korduvkasutamise potentsiaali suurendada ning aitab ka põhjavee kvaliteeti parandada, see on abiks nii põllumeestele kui tarbijatele ja ka tööstussektorile. meie omalt poolt oleme valmis äh, kaasseadusandjaid toetama selles protsessis. Äh, soovin teile kõike head hääletuseks äh, ning tahaksin teid veel kord tänada pühendumuse eest, aitäh! proua Aiersender, mis toimub? Ähm. proua juhataja, tahaksin äh, Äh, küsida veel kord äh, volinik Vella käest, äh, millal peaks valmima ettepanek pinnase saastuse direktiivi osas. ma ei saanud sellele küsimusele varasemalt vastust. aitäh, kohe saate uuesti sõna, aga nüüd proua Grappini, te jäite kahe silma vahele, kuigi vaba mikrofoni voor on nüüd lõppenud, te saate siiski äh, kirjalikult esitada oma äh, sõnavõtu. ja nüüd annaksin sõna äh, härra Vellale, et ta saaks proua Jalla Senderile vastata. härra Vella, kas olete valmis proua Jalla Senderi küsimusele vastama? see puudutab teie töö ajakava jah, kolleegil on tõesti õigus, on olnud äh, erinevaid katseid äh, ettepanekut äh, koostada, me oleme seda võimalust arutanud, kuid siiani kahjuks ei ole seda protsessi algatatud, kuid püüan kindlasti kõik teha selleks, et see saaks alguse. proua Bonafé, palun võite kokkuvõtte esitada. suur aitäh, ma tahaksin eelkõige tänada volinikku selle eest, et ta tõesti on tähelepanu pööranud tänasele teemale ja sellele, mis ta ütles täna siin, aga tegelikult, mis ta kogu oma ametiaja jooksul on ütelnud. tahaksin tänada ka kõiki kolleege, kes sõna võtsid, eh, mitte ainult viimaste kuude töö eest, vaid ka sellepärast, et eh, tänased sõnavõtud eh, näitavad seda, kuivõrd suur toetus on sellele teemale. keegi, kellelegi ei jäänud märkamata, et tõepoolest vesi on väga väärtuslik vara, kõige väärtuslikum üldse ning me ei saa mitte üldse seda raisata. ringmajanduse põhimõtted on need, millele me oleme rajanud Euroopa arengumudelu ja siin tuleb arvestada samuti meie veevarudega ja kõige tähtsam on siin äh, see, et me kõige, peaksime kokku hoidma äh, vett, äh, seda kasutades, kuid samuti taaskasutus on väga oluline siin pean silmas meie mm, igapäevast kasutust, äh, ka meie äh, linnakeskkonna puhastamist, kuid samuti äh, tööstuses kasutamist eh, ning samuti muidugi ei tohi see mingil juhul kahjustada rahva tervist. kliimamuutused tingivad selle, et kui me kiirelt ja otsusekindlalt ei tegutse, siis satume väga suurtesse raskustesse ja muuhulgas ka meie majandused satuvad suurtesse raskustesse. seega on meil vaja selgeid norme võimalikult kiiresti, kuid on vaja ka vajalikke investeeringuid kogu sektorisse, sellepärast et vee käitluseks on vaja suuri investeeringuid. suur aitäh, sellega on arutelu lõppenud ning arut- ning hääletus leiab aset täna ligi kolmeteist minuti pärast ning nüüd peatame selle istungi mõneks hetkeks. okay, äh... head kolleegid, kas võiksite palun oma kohtadele asuda, et saaksime asuda hääletama? Please take your seats, we start. palun võtkem istet, et saaksime alustada hääletusega. So colleagues uh,, the first. kolleegid, esimene hääletus on Kotipaari Euroopa Liidu vaheline kalandusalane partnerlusleping, kolleeg Ferreira raport, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine hääletus kolleeg Ferreira raport, äh, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. Läheme edasi Euroopa Liidu ja Maroko leping. kõigepealt kolleeg Marcelis on soovinud sõna lühidalt resolutsiooni ettepaneku osas. härra Marcelisi, pool minutit. Gracias, presidenta. Queridos colegas. head kolleegid. Human Rights Watch on meid teavitanud sellest, et hakkame hääletama lepingut Euroopa Liidu ja Maroko vahel, kaasa arvatud Lääne-Sahara, rikkudes rahvusvahelist õigust. parlamendi liikmetena me ei ole seadusest kõrgemal. ja Euroopa Kohus ähm, peaksime küsima nende arvamust, kui me tõesti peame kinni rahvusvahelisest õigusest ja inimõigustest, olgem järjepidevad ja küsime kõigepealt Euroopa Kohtu arvamust. aitäh, nüüd saame minna hääletuse juurde, kõigepealt resolutsiooni ettepanek tervikuna, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime jah, muidugi loomulikult kontrollime, palun hääletage, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Next we come to the vote of järgmisena kolleeg Kadeki soovitus Euroopa Liidu Maroko säästva kalapüügi partnerlusleping see on nimeline hääletus, nõuandemenetlus, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. We vote on the report. nüüd kolleeg Nikolai raport Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamere kalapüügil vältimist käsitlev kokkulepe, nimeline hääletus, hääletus alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmine hääletus kolleeg Rodriguez Pinheiro raport Euroopa Liidu Mehhiko majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule lisatud protokoll, see puudutab Horvaatia ühinemist, nimeline hääletus, palun alus, asuge hääletama, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi. härra Salafranca raport ja muudatusettepanekud plokina komisjonilt, kes on poolt ja vastu, erapooletuid vastu võetud, siis muudatusettepanek nelikümmend viis D, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus D, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. komisjoni muudatusettepanekud kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd nimeline hääletus komisjoni ettepaneku üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi Euroopa Parlament on sellega lõpetanud oma esimese lugemise. nüüd Kadeki raport Lääne pi-, Lääne piirkonna vete ja sellega piirnevate vetekalavarade majandamine ja nende liikide püügi mitmeaastane kava. siin meil on muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, esialgne kokkulepe, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. ühisavaldus, muudatusettepanek sada komisjonilt, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. see tähendab, et Euroopa Parlament on sellega lõpetanud esimese lugemise. järgmisena kolleeg Gardiini raport, liidu kodanikukaitsemehhanism, muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. ühisavaldus kaheksakümmend komisjonilt, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. ja sellega on esimese parlamendi esimene lugemine lõppenud. edasi kolleeg Bonafé raport, vee korduskasutamise miinimumnõuded kõigepealt hääletame plokina vastutava komisjoni muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd muudatusettepanek sada kakskümmend üks komisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletuid. kontrollime seda, palun. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi muudatusettepanek sada kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu erapooletuid, tagasi lükatud muudatusettepanek üheksakümmend. kui soovite, ka kontrollime sada kolmkümmend viis ja palun, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend komisjonilt, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu, tagasi lükatud sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. hääletame komisjoni ettepanekut nimelise, nimelise hääletusena, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja esimene lugemine on sellega lõppenud. järgmine on kolleeg Tanti esimene raport põllu- ja metsamajanduslike sõidukite kinnitus- ja turu järelevalve. hääletame esialgset kokkulepet, muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Euroopa Parlament on lõpetanud oma esimese lugemise sellega. teine kolleeg Tanti raport ühtse turu ettevõtete konkurentsivõime Euroopa statistikaprogrammi loomine. enne hääletust annaksin sõna raportöörile härra Tantile, maksimaalselt kaks minutit. suur aitäh, head kolleegid, ühtse turu programm kaotab seitsmet olemasolevat programmi ning näeb ette uusi vahendeid selleks, et tugevdada ühtse turu toimimist. siin me räägime Euroopa rahastamisest programmeerimisajaks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse, selleks, et toetada meie tööstuse konkurentsivõimet, eriti just mikro, keskmise suurusega su-, ja suurettevõtete konkurentsivõimet, loomatervist, rahvatervist mm, ning samuti tagada parem äh, tarbijate ohutus ning äh, samuti on, on äh, olulisel kohal äh, siin Euroopa statistika kogumine. tegemist on äärmiselt ambitsiooni, ambitsioonika ettepanekuga. kuus miljardit on ette nähtud, millest kolm on suunatud COSME programmi jaoks, mis on just VKE-de jaoks, <laughs> sest tegemist on äärmiselt olulise osaga meie majandusmudelist. spetsiifilised vahendid on mõeldud turujärelevalve jaoks ning äh, samuti äh, veebis müüdavatele toodetele möödatakse erilist tähelepanu äh,. samuti pööratakse suurt tähelepanu äh, parlamendi suuremale kontrolli ja äh, järelevalveõigusele äh, parlamendi seisukoht on äh, väga selge ning ambitsioon, me toetame Euroopa äh, suursivad äh, tootmissüsteemi, mis tooks kasu samuti meie kodanikele, loodetavasti ka nõukogu suudab toetada selliseid ettepanekuid. And... aitäh, esimesena hääletame ettepanekut lükata komisjoni ettepanek tagasi, muudatusettepanek sada viiskümmend, kes on selle poolt? vastu? erapooletuid? ettepanek lükata ettepanek tagasi ei ole vastu võetud. nüüd õigusloomeline akt, muudatusettepanekud vastutavalt komisjonilt plokina, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd vastutava komisjoni muudatusettepanekud eraldi hääletusena kakskümmend viis. kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud suure häälteenamusega, vabandan, et ma kohe aru ei saanud. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa komisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek sada komisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nimeline hääletus sada viiskümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek sada viiskümmend viis, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa D nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üks komisjonilt, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. seega muudatusettepanek sada viiskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek sada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud ja nüüd komisjoni ettepanek nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Euroopa Parlament on sellega lõpetanud esimese lugemise nüüd hääletame kolleeg Martu Šello raportit äh, vastutava komisjoni muudatusettepanekud plokina, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend üheksa komisjonilt, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. nüüd komisjoni ettepanek, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. Läheme edasi. resolutsioon, mis puudutab romade integratsiooni originaaltekst, lõige kaks, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige kaks, kuus, originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, lõige kolm, neli originaaltekst kahes osas, kes on pool, esimese osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige kolm pärast punkti neli annaksin sõna proua Koratsa pildile suulise muudatusettepaneku esitamiseks. Teil on sõna. Yes, Sorry, uh, Euroopa Parlamendi koordinaatorina teen sellise suudatuse, suulise muudatusettepaneku selleks, et lapsi peetaks sõnaselgelt prioriteetseks, kui kavandatakse ja rakendatakse strateegilisi riiklikke roomade integreerimise strateegiaid, rõhutab, kui oluline on kaitsta ja edendada võrdset ligipääsu kõikidele õigustele rooma laste puhul. suur tänu. suur tänu proua Karatsa-Pilt, kas äh, keegi on selle suulise muudatusettepaneku vastu? tundub, et ei ole. seega panen suulise muudatusettepaneku hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjendus B, originaaltekst, eraldi hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja hääletame kogu resolutsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud saame minna järgmise hääletuse juurde. kolleeg Pagasurtundu Aruisi raport Euroopa Liidu kodakondsust käsitlevate aluslepingus sätete rakendamine. muudatusettepanek neli nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kuus, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud originaaltekst, nimeline hääletus, lõige üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus samuti ja palun hääletada, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. originaaltekst, lõige kakskümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kolmkümmend kaks osa, originaaltekst, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kontrollime lõige kolmkümmend teine osa ja hääletus on alanud, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kolmkümmend kaheksa, originaaltekst, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kolmkümmend üheksa, originaaltekst, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. lõige nelikümmend kaks, originaaltekst, kaks osa, esimene osa, kes on poolt? kes oli poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige nelikümmend kuus, originaaltekst, kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja teine osa nim-, nimeline hääletus, hääletus on alanud, lõige nelikümmend kuus. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek üks, kaks osa, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud lõige nelikümmend üheksa, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. põhjendus, teie muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu erapooletuid, tagasi lükatud. originaaltekst põhjenduses D kaks osa, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud.